Le président de la République de Tunisie, Kaïd Es-. Tuneesia Vabariigi president Beji Kaid Essebsi. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. palun võtke istet, lugupeetud daamid ja härrad. Monsieur le Président de la République. härra Tuneesia Vabariigi president Pesi, Kaid Etsepsi, proua Mogherini, tere tulemast! nõukogu eesistuja, härra minister, tere tulemast, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid! meil on tohutu au täna tervitada Euroopa Parlamendis Tuneesia Vabariigi presidenti. tunnen sügavaid tundeid, nähes teid siin härra president, aasta pärast meie eelmist kohtumist Tunises. kordan veel üle oma sügava tänu teie sooja vastuvõtu eest sel, teie kaunil kodumaal. härra president, meie istungi alguses võtan endale volituse teid õnnitleda, teie, kes te sündisite kahekümne üheksandal novembril tuhat üheksasada kakskümmend kuus, teie sünnipäeva puhul. ärge, ärge öelge, ütlesite te üheksakümmend aastat, aga mina ütlen siis üheksa null. president ütles mulle eile, ärge öelge, et ma sain üheksakümne aastaseks, ta ütles, öelge mulle üheksa null Te olete siin, härra president, siin sõprade seas ja partnerite seas. Teie ümber on kõik need, kelle jaoks on oluline Tuneesia demokraatlik tulevik. viie aasta jooksul teie riigi poolt läbi käidud tee demokraatia suunas on erakordne saavutus. Teie riik on täna poliitilise pluraalsuse ja tolerantsi mudeliks põhiseadus, õigusriik, isikuvabadused ja kõigi kodanike võrdsus. hetkel, mil populism võtab pead, on, saadab Tuneesia meile selle tugeva sõnumi. president, lugupeetud kolleegid, minu ametliku visiidi vältel Tuneesias ja Sussis ja nägin ma, kui suured on majanduslikud, sotsiaalsed ja julgeolekualased väljakutsed, mis seisavad demokraatliku Tuneesia ees iga päev. kuid siiski olen ma veendunud, et vaatamata kõigile nendele raskustele, on teie riigil suured rikkused. räägin tema elujõulistest noortest, kes on valmis töötama Tuneesia tuleviku nimel. see on väljapaistev ressurss, millele toetudes võite läbi viia eelseisvad reformid. Need reformid peavad andma kodanikele ja investeerijatele ning välispartneritele usu ja annavadki seda, nagu näitas eile majanduskonverents, mis toimus Tuneesias. ja Tuneesia ei ole üksi sellel teel, rahvusvaheline konverents investeeringute teemal, mis toimus nädala algul Tunises on kõnekaks näiteks selle kohta. võite arvestada, härra president, et Euroopa Parlament jälgib huviga Euroopa Liidu poolt võetud kohustusi ja sellel aastal tähistame neljakümne aasta möödumist kahepoolse koostöö sisseseadmisest Euroopa ja Tuneesia vahel ja me oleme, Euroopa Liit on teie suurim kaubanduspartner, me oleme selle üle väga uhked ja ole, tahame minna veelgi kaugemale võtsime poliitilise kohustuse üles ehitada teiega priviligeeritud partnerlus, sest meie arvates on aeg jätkuvalt ja käegakatsutavalt reaalseks muuta meie suhete pöördumatu iseloom. küsimus ei ole mitte ainult solidaarsuses, vaid selles, et meil on ühine nägemus meie ühisest tulevikust. noored siin ja sealpool Vahemerd ei ole kunagi olnud nii hästi haritud kui nüüd ja neil on samad soovid elada vääri-, inimväärikuses, olla edukad oma töös ja meil on ajalooline vastutus vastata nende legitiimsetele ootustele. mul on hea meel Euroopa Liidu uue algatuse üle, mille eesmärgiks on luua noorteruum, see näitab meie tahet toetada and-, andekaid noori ja noorte liikuvust, see toetab Tuneesia noor-, noori. see on parim investeering toetamaks kogu ühiskonna heaolu ja sidusust. me ei saa enam hukatusliku ideoloogia valda jätta noori, kellel puudub lootus. koos võime ekstremistide mustadest stsenaariumitest üle vaadata. koos võime tagada, et ülemaailmsed väärtused kehtivad Tuneesias ja Euroopas. tahaksin tervitada siinkohal teie algatust, teie, kes al-, algatasite Bardo muuseumi, muuseumis terrorismivastase deklaratsiooni nii, mille eesmärgiks on tagada solidaarsus rahvaste ja kultuuride ja religioonide vahel. kinnitan teile, jääme Tuneesia kõrvale, Tuneesia noorte kõrvale, tema rahva kõrvale ja tema võimude kõrvale. ma tänan teid taas kord, härra president, selle eest, et teete meile seda au viibida täna siin meie seas ja teil on sõna.